president palus mul, et ma tema nimel teeksin järgmise avalduse. kallid kolleegid pühapäeval on naistevastase vägivalla päev. kahjuks on naistevastane vägivald praegu iga päev täiesti päevakajaline kogu maailmas ja ka Euroopa Liidus. naistevastasel vägivallal ei ole sotsiaalseid, kultuurilisi ega geograafilisi pea, piire. iga viies naine satub oma elu jooksul Euroopas koduse vägivalla ohvriks. me räägime siin õudsest äh, füüsilisest ja vaimsest vägivallast ja ka seksuaalsest kuritegevusest kuritarvitamisest. selline olukord ei ole vastuvõetav. ma tahan äh, inimõiguste harta tsiteerida. artiklis üks öeldakse, et inimväärikus on puutumatu, seda tuleb kaitsta artikkel kolm, igal isikul on õigus oma füüsilise ja vaimse puutumatuse jaoks ja meie siin Euroopa Parlamendis võtsime ka vastu mitu õigusakti eh, ja ka ohvrite kaitseakti, need on väga tähtsad dokumendid, kuid meil on väga palju veel ära teha, meie kohustuseks on, et me võitleksime vägivalla lõppemise eest, me peame seda tegema üheskoos, mehed ja naised üheskoos on tähtis, et me olemasolevaid meetmeid rakendaksime ja tagaksime ka finantsvahendid. Euroopa Liidu institutsioonid, liikmesriigid ja kodanikuühiskonna esindajad peavad käsikäes välja välja töötama üleilmse strateegia naistevastase vägivalla võitluse vastu. suur tänu! proua Goulart soovib esitada kodukorda puudutava küsimuse. president, ma leian, et on väga naljakas, et me siin teeme avaldusi naistevastase vägivalla osas. samas ajal oleme me aga ju otsustanud, et Euroopa Keskpanga nõukogus ei tohi töötada ükski naisterahvas. suur tänu, proua Goulart jah, teil on küll õigus sõna saada, kuid äkki me peaksime olema nii distsiplineeritud, et kui me palume sõna kodukorda puudutavates küsimustes, et me siis ka tõesti räägiksime kodukorrast mul on võimalik siin Šveitsi parlamendi teise koja delegatsiooni siin tribüünil tervitada. kallid kolleegid, Šveitsi parlamendi teise koja esimeest tervitan seal üleval, Ronald Valterit ja ka esimese koja presidenti, samamoodi nagu ka Šveitsi parlamendi saadikuid. tere tulemast Euroopa Parlamenti!